seal tegelikult suuri tehnilisi probleeme ei olnud, nagu ütlevad mitmedki jälgijad ja ma leian, et meie tänane resolutsioon on hästi tasakaalustatud kompromiss, ma toetan seda. suur tänu, härra Kolatšek ja järgmisena EFT fraktsiooni nimel härra Pelder.